üle, mille teemaks on hinnang Euroopa demokraatia rahastu tegevusele ning annan kohe sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu. ma tahaksin kõigepealt tänada kõiki neid, kellega koos tegin ma seda tööd ja koostasin lõpptulemusena raporti see on algatusraport ja mina olen selle algataja. omalt poolt soovin tänada eraldi variraportööre, sekretariaati, kõiki, kes tegid meiega koostööd ning samuti Euroopa demokraatia rahastu eh, direktorit. ja samuti tänan ma Euroopa Komisjoni. kuid kõige rohkem eh, tänan ma vabaühendusi, kes on eh, meid toetanud kes on meid toetanud äh, ka selles, et me oleme rääkinud sellest, mis üldse on demokraatia ja milleks on Euroopa demokraatia rahastu mõeldud. Euroopa demokraatia rahast on eraalgatuslik äh, fond, mis toimib Belgia õiguse alusel, kuid toimib ka teistes liikmesriikides. Poola tegi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ettepaneku selle rahastu loomiseks ning rahastu on tegutsenud viimased kaks aastat Euroopa demokraatia rahastu loodi sellepärast, et need klassikalised rahastamisvahendid, millega seni oli demokraatiat toetanud, toetatud, ei toiminud enam. näiteks äh, Araabia kevade ajal ega ka nende sündmuste ajal, mis toimusid meie idapiiri taga meid äh, toetab Lissaboni leping, äh, teadmine, kuidas äh, senised lepingud ja senised kokkulepped on toiminud ning samuti Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kogemus, sealhulgas Poola kogemus. Euroopa demokraatia rahastu on mõeldud kiireks reageerimiseks, selle raha saab kasutada kiiremini kui tavapäraste rahastamisvahendite raha ning sellega toetatakse neid, kes ei ole varem toetust saanud. toetatakse neid, kes tegutsevad kohapeal ning äh, toetatud on nüüd juba rohkem kui sada kaheksakümmend äh, algatust, ehk siis peaaegu kõigis Euroopa Liidu naabrusriikides on selle rahastuga ähm, isikuid aidatud on öeldud, et pärast revolutsiooni, pärast Araabia kevadet kadusid kõik ära, kuskilt ei olnud raha saada, siis aga tuli Euroopa demokraatia rahastu, kust on võimalik saada raha uute ideede toetamiseks. nii ütles siis üks aktivist, kes tegutses Egiptuses tema oli meile tänulik ja tegelikult on paljud olnud tänulikud, sest Euroopa demokraatia rahastu on aidanud äh, neil äh, legi-, legitimiseerida oma tegevuse, näiteks äh, Maidani aktivistid said samuti abi ja nüüd kuuluvad nad Ukraina parlamenti. see tähendab seda, et Euroopa demokraatia rahastu on nii-öelda sillaks ja aitab äh, isikuid sel ajal, mil neil ei ole võimalik saada raha enam endisest rahastust ega ka mitte uuest rahastust või uuest rahastamisvahendist ja seetõttu ongi sellest rahastust niivõrd palju abi. see on äh, silla ehitamistöö, nagu ütlesin. raportist lähemalt. me pidasime mitmeid debatte ja olid ka kuulamised. me püüdsime hinnata, mismoodi Euroopa demokraatia rahastut tajutakse me kohtusime vabaühenduste esindajatega ja rääkisime sellest, mismoodi nemad on Euroopa demokraatia rahastust kasu saanud, me rääkisime nende kogemusest ja pakkusime konsultatsioone ka Euroopa demokraatia rahastut töötajatele ja EAS-i, EAS-i ja Euroopa Komisjoni töötajatele ja me oleme nende kahe aasta jooksul, mil rahast on toiminud, välja töötanud ka mitmeid soovitusi kõigepealt me oleme jõudnud järeldusele, et Euroopa demokraatia rahastu tõesti toimib oma mandaadi piires. selle mandaadi on andnud Euroopa Parlament ja mandaat anti siis, kui Euroopa demokraatia rahastu asustati. see rahastu annab väga suurt lisaväärtust teistele vahenditele, mis on Euroopa Liidu kasu, kasutuses, et levitada demokraatiat kogu maailmas Euroopa demokraatia rahastu vajab loomulikult äh, ka finantse ning me oleme Euroopa Komisjonilt juba saanud jaatava otsuse. me teame nüüd, et järgmiseks kolmeks aastaks on rahastus olemas, suur tänu! suur tänu ka teile, härra Kriip, ja nüüd äh, on avatud mikrofoni voor, mis tähendab seda, et sõna saavad kõik soovijad, kuid äh, teil tuleb kinni pidada oma kõneajast härra Pospiš saab sõna eriti sellepärast, et ta enne sõna ei saanud. suur tänu. ma soovin kõigepealt tänada raportööri, leian, et tegemist on väga olulise tööga, sest selle töö abil püüab Euroopa Liit toetada vabaühendusi nendes riikides, mis on parasjagu poliitilises turmtules mina olen Tšehhi Vabariigi äh, vabariiki esindav saadik, eh, ma mäletan kommunistlikku ajajärku ja olen kuulunud erinevatesse eh, organisatsioonidesse, mis said toimida ainult tänu läänest saadud rahale. ilma selleta ei oleks olnud võimalik eh, korraldada ühtegi konverentsi ega muud kohtumist ja me ei oleks saanud kutsuda külalisi, külalisesinejaid Tšehhi Vabariiki. seetõttu on nüüd ähm, samuti vaja aidata teisi, see ei ole mitte ainult rahaline, vaid ka moraalne kohustus, eriti just Kesk- ja Ida-Euroopa riikide jaoks, me peame aitama neid ähm, piiritaguseid riike, kes praegu püüavad demokraatlikku ühiskonda üles ehitada ja need kaksteist riiki, mis veel raha pole saanud, saatnud, ilmselt äh, teevad seda pärast tänast päeva. aitäh, härra Fransoliga! suur tänu lugupeetud äh, juhataja. Euroopa demokraatia rahastu on äh, nüüd äh, toiminud kaks aastat ja selle aja jooksul oleme aru saanud, et ta tõesti tagab selle, milleks ta on mõeldud. me edendame Euroopa vabadust, euroopalikku vabadust, õigusriigi põhimõtet ja kõike muud. tegemist on eraõigusliku fondiga, kuid ometi on see ka väga paindlik fond, mis aitab ähm, kiiresti abistada isikuid ja see raha läheb otse abisaajatele Euroopa demokraatia rahastu annab lisandväärtust teistele rahastamisvahenditele väga tähtis on ka see, et teda saab aktiveerida väga kiiresti ning selle rahastu abil õnnestub loodetavasti tagada stabiilne, pikaajaline, läbipaistev demokraatlik rahastus. ma tunnen kaasa kõigile riikidele, kus kannatatakse poliitilise marginaliseerimise Ehm, all ma tunnen kaasa näiteks seksuaalsetele vähemustele, ametiühingutele, millel ei lubata tegutseda ja kõigile teistele, kes on äh, ahistatud. aitäh oh,. Äh. härra uh... Temesmaeker, aitäh. kõigepealt äh, õnnitan härra Kšipi koostatud raporti puhul, nii nagu ka tema, olen ka mina rahastu juhtivas nõukogus ja ma tõesti vaatan põnevusega, kuhu see raha läheb, kuigi äh, Äh, demokraatia rahastu äh, praegu ei ole keskendunud naaberriikidele, on ta aga tegelikult öeldud, et me peaksime keskenduma nendele riikidele, kus kodanikuühiskonda on kõrvale lükatud, nagu näiteks Ukrainas on tõesti võimalik ajakirjanikele anda äh, abi näiteks Euromaidani liikumise raames. ma olen väga palju ajakirjanikega suhelnud ja ma tõesti olen aru saanud, et demokraatia rahast on tõesti väga hea vahend toetamaks blogipidajaid Türgis, Venemaal, Ukrainas, Aserbaidžaanis, selleks, et me saaksime toetada sõltumatut ajakirjandust, mis on seal sattunud surve alla. Euroopa Liidu jaoks on väga tähtis ka see propagandasõda, mida Kremlist peetakse ja demokraatia rahastu saaks ka siin mängida väga tähtsat rolli sellevastases võitluses. härra Jakovtšik, aitäh! izrazim svoje veliko zadovoljstvo što je osnovan lubage äh, kohe alguses öelda, et mul on väga hea meel näha, et Euroopa demokraatia rahastu on olemas. ka minul on olnud võimalik asutada erinevaid äh, rahastuid ja fonde ja ma olen näinud, kui suurt kasu neist on. Euroopa demokraatia rahastul on võtmeroll meie lähiriikide abistamisel ja ma tahaksin omalt poolt äh, sellel juhtumil rõhutada ka seda, et me ei tohiks jätta tähelepanuta kandidaatriike või neid, kes on potentsiaalsed kandidaatriigid. eriti pean silmas Lääne-Balkani riike, sest äh, ma tean, milline on olukord äh, sealsetes ühiskondades ja sealses meedias. meedia on alarahastatud, eriti puudutab see väikseid ja sõltumatuid meediaettevõtteid ja seetõttu kutsun teid üles aitama ka neid meediaettevõtteid, juhul kui nad abi paluvad me peame kandidaatriike aitama sellepärast, et kunagi saavad neist Euroopa Liidu riik, äh, liikmesriigid. härra härra Pütikhofer. All... ma tahaksin kõigepealt öelda aitäh ja aitäh kolmes suunas. kõigepealt äh, aitäh äh, Poola algatajatele, kes selle kontseptsiooni välja töötasid aitäh neile isikutele, kes Euroopa demokraatia rahastust töötavad ja teevad nii, et see oleks toimiv rahastu ja loomulikult kolmandaks ka tänu meie raportöörile härra Kribile, kes on teinud koostööd meie kõigiga, et me saaksime välja töötada äh, väga sobiva ja ka positiivse raporti. Euroopa demokraatia rahastu on paindlik instrument mis annab Euroopa Liidule uusi võimalusi ja on eriti oluline sellistes olukordades, kus aina rohkem riike äh, muudab veelgi raskemaks kodanikuühiskonna ja vabaühenduste äh, tegutsemise, kuigi kodanikuühiskonnal ja vabaühendustel peab olema demokraatlikus ühiskonnas äh, oluline ja kandev roll meie saame Euroopa demokraatia rahastu abil neid organisatsioone toetada ja see on demokraatia edendamisel väga oluline. viimane lause. viimase lausena tahaksin oma hääle lisada neile, kes kutsuvad liikmesriike üles. kõneleja katkestatakse. härra Korau. aitäh mina olen esimese raporti variraportöör ja seetõttu olen saanud äh, äh, selles küsimuses ka kaasa rääkida. kuid kahjuks on selle raportiga praegu ka väike probleem, mille, mida peaksime vaatama Euroopa demokraatia rahastut juhitakse nii, et see tegelikult ei kajasta poliitiliste jõudude vahekorda Euroopa Parlamendis. muudatusettepanekuga oleme seetõttu ka taotlenud, et kõik fraktsioonid saaksid selles töös osaleda, ka QEFD ja loomulikult ka uus fraktsioon, mis ei ole praegu esindatud kui me tahame inimestele õpetada, mis see demokraatia on, siis peaksime ka ise demokraatiat austama, austama seda, milline on Euroopa Parlamendi praegune koosseis, muidu oleme lihtsalt ennast täis, ehm, mis on vale. ja ma palun teil eh, toetada seda muudatusettepanekut, muidu ei ole see rahastu tõsiseltvõetav. ja proua Kingakall. suur tänu ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri suurepärase töö eest. ma tervitan seda, et Euroopa demokraatia rahastud tööd on nüüd ähm, kontrollitud ja analüüsitud, mul on hea meel selle üle, et tegemist on paindliku instrumendiga, mis võimaldab kiiret tegutsemist äh, puhkevates äh, kriisiolukordades, kus äh, sellist rahastut on ka kõige rohkem vaja selles tekstis räägitakse etnilistest ja keelelistest vähemustest ja see on väga oluline, näiteks Ukrainas on vaja aidata just selliseid vähemusi, et nad saaksid nii regionaalsel kui riiklikul tasandil jõudu koguda. peale selle on hiljutiste sündmuste valguses väga oluline rääkida ka usuvabadusest ja sellest, et ka seda tuleb Euroopa demokraatia rahastust toetada. selle meie kohustus on ju toetada ka suurt kristlaste rühmitust, keda ähm, rünnatakse. ja viimasena saab sõna härra Marjas suur tänu! mina tahaksin omalt poolt käsitleda kolme küsimust. kõigepealt seda, et Euroopa demokraatia rahastu on üldse olemas. selle loomine on väga oluline, sest Euroopa demokraatia rahastu töö abil ja raha abil saab toetada põhiõiguste kaitset ja muudki, mis meile on väga oluline. teiseks arvan, et Euroopa demokraatia rahastut tuleks kasutada mitte kui sekkumisinstrumendina, mis on mõne liikmesriigi huvides, sest äh, nii jätaksime me äh, selle rahastu mõttest vale mulje. mis puudutab seda, mida Euroopa demokraatia rahastus seni on toetanud, siis ei ole mitte üheski tegevuses tegelikult ju käsitletud inimõiguste kõige rängemat rikkumist memorandumi riikides. troika on öelnud et Küprosel, Kreekal, Kreekas, Iirimaal ja Portugalis trambitakse inimõigused jalge alla, siin selles suunas ei ole mingit tegutsemist näha olnud. tehkem siis nii, et Euroopa Liidus kaitstaks põhiõigusi, enne kui hakkame vaatama, mis toimub teistes riikides. suur tänu! suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor ka lõppenud ja nüüd saab sõna ähm, komisjoni nimel proua volinik Malmström. suur tänu, lugupeetud äh, Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel, et ma saan Frederica Mogherini nimel äh, tänada raportööri ja ka kõiki teisi, kes on selles tähtsas töös äh, olnud hõlmatud. Te olete äh, Ehm, te olete hinnanud, mismoodi Euroopa demokraatia rahastu on seni toiminud ja mul on väga hea meel näha, et üldiselt äh, selles kojas toetatakse seda tähtsat tööd, mida Euroopa demokraatia rahastu abil tehakse. see on väga oluline partnerlussuhe, partnerlussuhe meie ja Euroopa Parlamendi vahel. meie jaoks on väga oluline see, millist tööd te teete ja kui aktiivne ja proaktiivne on teie töö Euroopa demokraatia rahastu alal ma toetan teid äh, selles seisukohas, et Euroopa demokraatia rahastul on tähtis roll demokraatia edendamisel meie lähiriikides ning samuti toetan mõtet, et see rahastu aitab äh, kaasa äh, teiste instrumentide kasutamisele, et ta pakub neile lisandväärtust, kuivõrd see rahastu võimaldab tegutseda kiiresti just nimelt sellistes olukordades, kus Euroopa Liit tegelikult ei saa inimõiguste aktiviste kiiresti ja tõhusalt kaitsta. Euroopa demokraatia rahastust saab anda ka erakorralist abi nii väikeste grantidena kui ka suuremate rahasüstidena ning äh, seda raha saavad siis just need, kellel ei ole võimalik taotleda suuremaid Euroopa Liidu toetusi. ma arvan, et Euroopa demokraatia rahastu lisandväärtus ongi äh, kõige olulisem asi. Euroopa demokraatia rahastu peab, peab jääma paindlikuks instrumendiks, nagu ta praegu on, et ta suudaks pakkuda leevendust äh, erakorralistes olukordades. mis puudutab ähm, ähm, ENP ülevaatamist, siis kahtlemata on Euroopa demokraatia rahastust räägitud ka naabruspoliitika raames ja e, see on meil võimaldanud teha ka äärmiselt häid ettepanekuid just nimelt nende ettepanekute põhjal e, ja tagasiside põhjal, mis on tulnud nendelt, kes on Euroopa demokraatia rahastust abi saanud Euroopa demokraatia rahastu debatt on seotud Euroopa naabruspoliitika debatiga. võttes nüüd arvesse seda, et Euroopa demokraatia rahastut on hinnatud positiivselt ning et te annate oma raportiga eh, ka soovitusi muuhulgas Euroopa Komisjonile, siis meie omalt poolt ütleme, et toetame seda tööd kindlasti ka edaspidi ning hea uudisena võin teile öelda seda, et Euroopa Komisjon võttis just vastu otsuse anda veel kaksteist miljonit eurot eh, Euroopa demokraatia rahastule aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaheksateist ehk siis kolmeks aastaks ja see on palju rohkem kui eelmisel rahastamisperioodil. kokkuvõtteks lubage mul öelda, et väga oluline on see, et Euroopa demokraatia rahastu peab jätkuvalt olema lisand teistele instrumentidele ja vahenditele, mille abil rahastatakse neid abisaajaid, kes ei ole abikõlbulikud muu Euroopa Liidu toetuse jaoks. mul on väga hea meel selle väga pragmaatilise ja operatiivse lähenemisviisi ehm, üle, mis Euroopa demokraatia rahastu puhul on valitud ja mille abil õnnestub abisaajaid kõige paremini abistada me loodame, et Euroopa demokraatia rahastu pakub ka edaspidi sellist toetust ja abi, nii et ma tänan teid veel kord, aitäh teile, juhataja, aitäh teile, raportöör ja jään ootama meie edasist koostööd, suur tänu. aitäh, lugupeetud volinik, aitäh selle lõpusõnavõtu eest ja samuti tahaksin tänada härra Kšipi tema raporti eest. sellega on arutelu lõppenud ning hääletus algab täpselt kell kaksteist. oleme suutnud mõne minuti aega kokku hoida, kell ei ole veel kaksteist, nii et, et peatan koosoleku kuni kella kaheteistkümneni, aitäh. jah. president. president. Liebe Kolleginnen und Kollegen. kallid kolleegid, jätkame täiskogu osaistungiga. Kommen zu den Abstimmungen, ich darf. Läheme hääletuse juurde, palun võtke istet ja selleks, et ei hakkaks nüüd kõik kohe sõna võtma, ütlen, et meil on väga palju vaja hääletada, keskendugem nii palju kui võimalik ja ainult hääletusele. ja ütlen ka seda, et hääletuse pikkust mõjutab ka see, et meil on väga palju osade kaupa hääletuse taotlusi. proua Auken, palun. Sorry, uh, uh, uh, President Schulz promised president Schulz lubas eile et me mälestame leinaminutiga neid paljusid eh, kaasas hukkunud lapsi ja täiskasvanuid, ta lubas, me peaksime seda nüüd tegema. okei, Schulz, Schulz meil eh, härra Schulz ütles eile väga selgelt, et me leinaminutiga täna mälestame eh, kaasas hukkunuid proua Auken, küsisin järele. president ütles, et midagi sellist ei saa ülepeakaela teha, et seda tuleb ette valmistada ja sellepärast me seda praegu ei tee. Läheme nüüd hääletuse juurde. Peeti Käineni raport. Frau Kollegin kallis kolleeg, palun. Does... tahtsin küsida, et kuidas äh, on teie ostus kooskõlas eilse otsusega leinaminud siiski korraldada? kallis kolleeg, kui te oleksite mind kuulanud, siis te oleks teadnud, miks. aga te võite hiljem tulla ja ajame selle asja nelja silma vahel korda ma ei lase enam mitte kellelgi midagi öelda leinaseisaku kohta ja võtan ära mikrofoni kõigilt, kes seda teha soovivad. kolleeg Wulf, palun, kolleeg Wulf, palun jah, mul on menetluslik küsimus pärast eilset hääletuste selgitust, kas president võiks selgitada, mis juhtub pärast seda äh, äh hääletust, siis eilsete hääletusseletustega ja tänastega? pärast hääletusi kõigepealt äh, kuulame ära eilsed hääletusselgitused ja siis jätkame tänastega Läheme nüüd hääletuse juurde. kolleeg Rüübik. härra president mina tahtsin küsida, et kas on tõsi see, et tänane hääletus kestab üle kahe tunni ja kas ei ole võimalik, et me lükkaksime hääletuse edasi pärast suvepuhkust. kaks tundi hääletusi olete te tänaseks ette näinud. kolleeg Rüübich, mul ei ole keegi midagi kahest tunnist rääkinud, umbes poolteist tundi on ette nähtud ja sinna sisse ei ole arvestatud ka seda, et me oleme juba praegu neli minutit ära raisanud. nüüd Peeti Käineni raport. lõige üks kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu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 erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud.